vastuvõtmiseks, siis jõustub lõige neli. väliskomisjon esitas öö, paranduse ühe parlamendi vastu võetud dokumendi parandamise kohta vastavalt kodukorra artiklile kakssada kuusteist. see jõustub juhul, kui vähemalt nelikümmend parlamendisaadikut Äh, ei toeta vastupidist. Äh, see protokoll on teie dokumentidele lisatud. nüüd me jõuame parlamendi töökava